ja nüüd oleme me jõudnud äh, siis selle deklaratsioonini kuuskümmend üks, kaks tuhat kümme, mille on esitanud Tomson, Linn, Figureido, Deli ja Protasevitš. Karima Deli soovis midagi öelda kodutute strateegia kohta. vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm on deklaratsioonile allkirja kogutud ning avaldatakse täiskogu protokollis. Kõrva Teli, president, kolleegid, oma kolleegide nimel Tomson, Linn, Figureido, Protasevitš, tahaksin teid südamest tänada, et te toetasite meie deklaratsiooni kuuskümmend üks. Euroopa Komisjon esitab täna oma tähtsa algatuse võitluseks eh, vaesuse ja tõrjutusega eh, on ehm, ja seetõttu on meie algatus väga tähtis, meie deklaratsioon on oluline, sest eh, nüüd on aeg tulla välja konkreetsete ettepanekutega, mida rakendada. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks soovime saavutada olukorra, kus ükski inimene ei pea enam tänaval magama head aasta lõppu. tänan. L'onorevole Besset ha chiesto la parola. suur tänu. kolleeg Besset. kolleegide Pietikäineni Sarbu ja härra Davise nimel tahaksin südamest tänada neljasada kümmet saadikut, kes kirjutasid alla meie kirjalikule deklaratsioonile selleks, et nõuda rangemaid reegleid, et haisid kaitsta. see on väga haavatav liik, nii nagu ka paljud teised liigid, kannatab röövpüügi eh, tõttu, sest eelkõige soovitakse haisid, hai uimesid Äh, aga äh, haigalad visatakse vette tagasi ilma uimedeta. nüüd meie deklaratsioon on tugev signaal komisjonile selleks, et ta tugevdaks äh, selle liigi kaitset. tänan. suur tänu ja läheme nüüd siis hääletuse juurde see on väga pikk ja keeruline hääletus. keskenduge siis nüüd palun tööle